think we should start because of yes. colleagues um, kallid kolleegid, äh, alustame, tere hommikust kõigile. ma tean, et täna on neljapäeva hommik ja, ja probleeme on transpordiga ning äh, täna hommikul, kui ma ei eksi, on veel eriti suured transpordiprobleemid. kui te seda ei tea, siis võtke see teadmiseks. nii et äh, tahan kiiresti peale hakata, et äh, jõuaksime päevakorraga ühele poole ning lisaks äh, muudele muredele on veel ka Eurostariga probleeme. ning äh, sooviksin, et äh, ma ei pea küll esimehena teiega transpordist rääkima, teen seda siiski. ja alustagem nüüd tänast töö, tööd, rääkigem tänastest päevakorrast äh, Äh, üleminekussätted äh, politsei koostöös, äh, protokoll kolmkümmend kuus, Suurbritannia opt-out ja opt-back in. ning ootame siin komisjoni ja nõukogu poolseid ettekandeid Suurbritannia mm, taasühinemisega teatud Schengeni aspektidega ja need kolleegid, kes asjast detailselt ei tea, vastavalt protokollile kolmkümmend kuus neli Euroopa aluslepingutes oli Suurbritannia otsustanud mitte ühineda ähm, politsei ega kriminaalõiguse meetmetega äh, see on siis mitte Lissa, Lissaboni leppe eelne äh, õigusloome mis eh, Suurbritanniale ei kehti alates esimesest detsembrist kaks tuhat neliteist. kahekümne neljandal juulil kaks tuhat kolmteist otsustas Suurbritannia ähm, avaldada soovi eh, ühineda kolmekümne viie ehm, eh, kolmekümne viie aspektiga olulisematest osadest sellest akiist ja vastavalt lepingule otsustab äh, nõukogu mm, äh, siis äh, Suurbritannia ühinemisega teatud osaga Schengenist ühehäälselt. kahekümne kuuendal septembril kaks tuhat neliteist võttis komisjon vastu kaks nõukogu ettepanekut, esimene neist otsustab teatud tagajärjelisi, üleminekulisi lahendusi, teine puudutab seda, millised äh, finantstagajärjed on Suurbritannia mitteühinemisel äh, selle äh, lepingu osaga ja läbirääkimised äh, toimuvad nõukogus kahe ettepaneku osas otsustatakse kvalifitseeritud hääle enamusega nõukogu peab samuti võtma ühehäälselt vastu otsuse Suurbritannia e, pöördumise kohta ühi, taas ühineda mõningate Schengeni meetmetega ning tähtaeg kokkuleppe sõlmimiseks Suurbritannia komisjoni ning nõukogu vahel hakkab lähenema. parlamenti tuleks samuti ära kuulata selles olulises küsimuses. nüüd annaksin ma sõna härra Sliithile Euroopa Komisjonilt. palun, teil on sõna pärast seda saab sõna äh, härra Colombo Itaalia eesistuja esindajana ning pärast seda saavad sõna äh, saadikud, kes seda peaks soovima. härra Sliis komisjonist. suur tänu, esimees, suur tänu teile selle eest, et teie komisjoni saan, teie komisjonile saan tutvustada praegust olukorda. komisjonil on kavatsus parlamendi äh, informeerida. olete andnud suurepärase kokkuvõtte äh, sellest, mis toimub, üritan teie poolt antud informatsioonile midagi lisada Eh, ning eh, rääkida eh, mõningatest detailidest, mis komisjoni seisukohast lähtuvalt. Teie komisjon ilmselt mäletab meie viimasest kohtumisest juulikuus, on praegusel hetkel kaks küsimust mängus. üleminekuperiood hakkab üle minema ning äh, see, siin on, äh, puhul siis äh, on kõik liikmesriigid võrdses olukorras ja siis on veel teine küsimus, mis puudutab Suurbritannia opt-out ja opt-back in'i. sooviksin öelda paar sõna esimeses küsimuses. komisjon uurib, kuidas tegutseda selles, edasi selles valdkonnas, oleme juba öelnud, et oma teatises juunikuus, et me seda valdkonda uurisime ning oleme nüüd sellega ka edasi liikunud. meie jaoks on see väga oluline, et äh, Euroopa GI osas oleks kõik selge ning äh, kavatseme esitada oma ettepanekud äh, ja kavatseme koostööd teha ka men-, parlamendiga menetlusliku poole pealt sest äh, ilmselt on selliseid äh, ettepanekuid, äh, mille aluses tuleb, mille juures tuleb arvesse võtta eelnevat kolmandat sammast Euroopa akiis, mis puudutab Euro-, Suurbritannia opt-out'i, nagu te ise ütlesite, möödunud aastal kasutas Suurbritannia oma õigust nii-öelda block opt-out'i kasutamiseks, blokeerides kolmkümmend viis meedet, hääletu kolmkümmend viis meedet, milles nad sooviksid osaleda, ehk siis opt-back in. nagu te mäletate, nõukogu tegeles ka mitte Schengeni küsimusega ning nõukogu üldiselt vastutab kõike, kõige, kõige selle eest, mis puudutab Schengenit. nagu me parlamendile juunikuus ütlesime ja nagu me siin eh, komisjonis ütlesime, eh, eh, leppisid komisjon ja nõukogu kokku ettepanekute tehnilises pooles, mille siis oli Suurbritannia esitanud detailsemalt selgitades, et parameetrid, mis olid selgelt defineeritud lepingu poolt, need vaadati üle, et garanteerida õiguslik sidusus midagi Äh, radikaalselt muutunud ei ole pärast juunikuud, nagu te teate, ametlikud otsused äh, saavad, neid äh, saab langetada alles alates esimesest detsembrist. alles siis saab Suurbritannia ametlikult teatada oma soovist taas ühineda. ning meie tegevust kannustas soov muuta olukord võimalikult selgeks Eh, ja seda juba enne esimest detsembrit, oleme teinud kõik selleks, et nõukogu eh, jõuaks samasugustele järjel, järeldustele Schengeni instrumentide osas. nagu me, teie komisjon teab, Schengeni eh, kohtuotsuste langetamine nõuab ühehäälsust. see tähendab seda, et on tehtud äh, edusamme üleminekumeetmete kasutusele võtmiseks eh, ja seda seoses võimaliku Suurbritannia eh, võimalusega näiteks osaleda infovahetusprotsessis. infovahetusprotsessi kohta ei pea otsustama esimesel detsembril Eh, ning eh, komisjon tegi ka eh, omapoolse ettepaneku finantstagajärgede kohta, mm, sest Suurbritannia pool on saanud juba üks koma kolm miljonit eurot, mis tuleks tagastada, kui Suurbritannia ei kavatse osaleda Prümi otsuses see oli äh, mitteametlikum, see oli siis mitteametlik kohustus. meie e, ettepanekus on ka klausel ära hoida ükskõik e, millised e, ajutised tühikud ja see eh, tähendab siis eh, seda, et need õigusaktid kehtivad Suurbritannia kohta ajutiselt, kuni nõukogu ja komisjon otsustavad Suurbritannial lubada eh, ametlikult osaleda, kuni nende otsused ametlikult jõustuvad. ametlik kuupäev on siis esimene detsember. Suurbritannia teavitab meid, millistes tegevustes, Schengeni tegevustes soovitab, soovib ta osaleda ning komisjon otsustab siis mitte Schengeni meetmete ja nõukogu Schengeni meetmete kohta. Need on olulised äh, kodanike turvalisuse jaoks, äh, seda mitte ainult Suurbritannias, vaid ka Euroopas ning sellega on seotud väga mitmed õiguslikud menetlused. vastavalt äh, protokollile kolmkümmend kuus soovisime võimalikult palju kaasa, kaasata Suurbritanniat Euroopa eh, agiis eh, vabadusele, õigusele ja julgeolekule oleval alaküsimustes ja eh, seda sai ehitades võimalikult sidusalt agiid. nõukogu ja komisjon on teinud ja teevad kõik selleks, et igasugused äh, kõhklused äh, ja kahtlused ära kaotada enne esimest detsembrit, kuid pärast esimest detsembrit äh, sõltub kõik juba Suurbritanniast, kas ta kavatseb taas ühineda selle kolmekümne viie uue meetmega ja nõukogu peab lange-, Schengeni koha pealt otsustama siis täiselt enamus. aitäh, te ütlesite, et üks põhjusi, miks parlament äh, peab selle küsimusega tegelema, ei ole see, et tegemist oleks mingi varasema nõudmisega, vaid tegemist on lihtsalt mitmepoolsete mõjutustega, see mõjutab ka teisi liikmesriike. nüüd läheme Itaalia kui eesistujariigi sõnavõtu juurde härra Colombo ja pärast seda saavad sõna komisjoni saadikud. härra Colombo, palun. aitäh, härra president. Teie härra esimees ja ka komisjon selgitasid väga hästi olukorda ja sellepärast mina annaksin ainult lisainformatsiooni. pärast seda tööd, mis tehti Kreeka eesistumisperioodi ajal, kus seda küsimust juba tehniliselt väga hästi ette valmistati, jätkas nüüd Itaalia eesistujariigina tööd selleks, et jõuda kokkuleppele ja võimalikult äh, suurel määral kaasata uuesti Ühendkuningriiki ka justiits- ja siseküsimustesse meil on töörühmas äh, Itaalia eesistumise ajal toimunud juba neli kohtumist, homme toimub viies. ja seda küsimust arutati nii ministrite tasandil kui ka üheksandal ja kümnendal oktoobril sise- ja õigusministrite kohtumisel Itaalia üritab eesistujariigina võimalikult kiiresti jõuda kokkuleppele. meil on täiesti selge, et erinevad liikmesriigid on huvitatud kokkuleppele jõudmisest juba enne esimest detsembrit, sest tegemist on ju poliitilise küsimusega. võib-olla esimesel detsembril on võimalik ametlike menetlustega alustada, aga meie soovime võimalikult kiiresti oma töö ära teha selleks, et meil ei oleks mingit õiguslikku lünka teatud perioodil. Ühendkuningriik teeb kahepoolselt koostööd teatud riikidega, mis nüüd on aga oma kõhklusi väljendanud ja põhimõtteliselt äh, kõik kõhklused ja probleemid on siiamaani õnnestunud kõrvaldada. nüüd on jäänud veel üks problemaatiline küsimus, aga me loodame, et ka see õnnestub meil võimalikult kiiresti lahendada. selleks, et me esimesel detsembril saaksime siis kokkuleppele jõuda, mis loodetavasti siis ka ühehäälselt äh, Schengeni reeglite raames vastu võetakse siin räägime me ainult Schengenist, aga liikmesriigid on algusest peale öelnud, et äh, seda küsimust tuleb vaadelda paketina, sest äh, kokkulepe peab olema laiapõhjaline ning kõik liikmesriigid peaksid sellega nõus olema. aitäh! Okay, let's... aitäh, härra Colombo! Läheme kohe rahvasaadikute juurde ja andke teada, kes soovib rääkida. Uh, Mr Kirkhope, Timothy. Uh, well, Chairman, <clears throat> I shall be very brief about this. teen hästi lühidalt, härra esimees, ja tõesti, meil on olnud siin praegu väga hea ja kasulik analüüs selle kohta, kui kaugele me oleme jõudnud. ma ka soovin, et see küsimus, äh, selle küsimuse arutamine lõpetataks võimalikult kiiresti ja ma soovin äh, et seda tehtaks vastavalt nendele üksikasjadele erinevates valdkondades, mida me oleme siiamaani arutanud selles Ühendkuningriigi uuesti liitumise osas meil on äh, see nimekiri siin kõigil ees, tegemist on tähtsate, ülitähtsate küsimustega Euroopa jaoks, äh, eriti kui me räägime siin politsei koostööst, julgeolekust ja selliste organisatsioonide nagu Europol koostööd. ja kui me vaatame tulevikku, siis tõesti need Prümmi küsimused, äh, ma tean, et seda ei ole kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks kõike lõplikult vaja ära otsustada, aga ma leian, et menetlus käib ja see õhustik, äh, milles seda edasi viiakse, on ülitähtis ja väga tähtis on need läbirääkimised lõpetada hiljemalt järgmisel aastal. ma lisaksin ainult nii palju, et nagu te teate, mina suhtun väga positiivselt sellesse küsimusse. ainus asi, mida tahan lisada, on see, et läbirääkimiste käigus nende küsimuste üle teatud äh, küsimused on liikmesriigid välja toonud just võimalike muudatuste kohta tulevikus just nendes valdkondades. kolmas samm nii-öelda äh, knock-out'iti ja see oli väga raske, sest äh, meile jäeti terve rida meetmeid, mida ei olnud juba pikka aega uuesti üle vaadatud või parandatud. nii et äh, ma sain aru, et liikmesriigid ka tõstsid välja selgeid valdkondi, kus nad soovisid, et mindaks edasi. ma saan aru, et siin äh, komisjonis me ei ole sellega nii palju tegelenud, aga nüüd tõesti ka meie siin komisjonis peaksime nende meetmetega tegelema selleks, et me jõudsime ka, jõuaksime nende meetmetega ka kahekümne esimesse sajandisse. siin on nüüd kolmkümmend viis valdkonda nii-öelda kaasalöömise jaoks ja me peaksime keskenduma nendele ja kui on veel mingeid väikeseid küsimusi, mis tulenevad kaalutlustest, siis nendega võib ju tegeleda eraldi ja siis, kui aeg on küps nii et nagu öeldud, see komisjon on olnud täielikult kaasatud sellesse menetlusse. nii et ma tõesti toetan kõike seda, et me jõuaksime sellega lõpule, äh, vaadates eriti neid aruandeid, mis meile on juba äh, esitatud ja ma arvan, et meie sõbrad kodus Londonis peaksid ka seda kõike analüüsima parlamendi tasemel, kuid me ei või kindlad olla, et ka nemad selle tööga kiiresti lõpule jõuavad aitäh, järgmisena Sofi Insenfeld jah, aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel, et me seda arvamuste vahetust täna hommikul siin peame, sest ma arvan, et tegemist on ülitähtsa küsimusega. suur tänu komisjonile sissejuhatuse eest, mul tuleb siiski öelda, et mulle ei meeldinud see, kuidas komisjon parlamendi informeeris, nimelt saadeti kiri härra Vellele. ma eeldaks, et komisjon tõesti informeeriks parlamenti poliitilisel tasandil, nii et ma loodan, et sellest põhimõttest tulevikus ka kinni peetakse. mina isiklikult äh, tean, mis on lepingutes ja mida on minevikus arutatud, aga lihtsalt protokolli jaoks tahan öelda, et mul on väga kahju, et on liikmesriike või üks liikmesriik, mis on saanud äh, kollektiivse erandi nii tähtsas poliitikavaldkonnas ma arvan, või vähemalt mina ja me kõik tegelikult oleme seotud ühisturu avatud piiride ja vaba liikumisega, see tähendab aga ka seda, et kurjategijad liiguvad vabalt, nii et ma arvan, et ka kuritegevuse vastased võitlejad peaksid ka vabalt saama liikuma, mitte et nende käed seotakse selja taha kinni nii et tõesti olen täiesti nõus sellega, mida Timoti ütles, me peaksime tugevdama just vabadusel, õigusel ja õiglusel põhinevat ala, mitte seda killustama. ja ma tõesti arvan, et siin on riske ning ma saan aru, et komisjon ja nõukogu on siin üritanud säilitada järjekindlust nendes poliitikavaldkondades. mul on mõned küsimused kõigepealt ähm, ma saan ähm, aru nõukogust, et äh, arutatakse Schengeni küsimusi seal ja et on jäänud üks kõhklus, nagu teie seda mainisite. ma tahaksin teada, äh, et mi-, et kellel see on, äh, jah, meie võime siin arutada avalikult ja ma arvan, et need Äh, küsimused peaksid olema avalikud ka nõukogus, äh, sest meil on siin ju isegi Euroopa Kohtu otsused, et on, on vaja rohkem läbipaistvust. aga ma tahaksin teada ka seda, mida on tehtud selleks, et sellest äh, kõhklusest üle saada, et äh, kas ta lihtsalt on kuskil, kas neid ettepanekuid muudetakse või mis nendega tehakse, ma tahan teada, kuidas see toimub ja ma sain aru, et äh, hääletus toimub ka Ühendkuningriigi parlamendis. Timothy noogutab, nii et tundub, et ma sain õigesti aru. nii et äh, tahaksin nüüd teada, milline arutelu toimub seal, milliseid argumente kasutatakse mõlemal poolel. ja küsimus komisjonile. Te tegite ettepaneku, et järjekindluse huvides äh, peaks kolm lisavaldkonda panema nimekirja. ma tahaksin teada, kuidas see kõik toimib, et äh, kas Ühendkuningriigi valitsus on sellega nõus? ja tahaksin ka teada, või alustan uuesti Euroopa Parlamendis kõik saadikud hääletavad erineva valdkondade üle, isegi euroala küsimustes. Äh, näiteks see teatud riik ei puuduta ju, aga ikka hääletavad kõik. kuidas see nõukogus toimub, et kuidas seal hääletatakse, sest ma ei tea seda. ja veel üks praktiline küsimus või pigem palve. meil on nimekiri meetmetest selle kohta, mis valdkondadega uuesti Ühendkuningriik liitub. ma tahaksin teada, millised on need äh, valdkonnad, millega Ühendkuningriik ei liitu, mis jäävad välja, selleks et meil oleks selge pilt selle kohta, millistes valdkondades me teeme koostööd ja millistes mitte ka tulevikus. aitäh! aitäh, Sofi, Sofi aitäh, et sa siin tõesti elavdad seda arutelu, tõesti arutelu toimub Ühendkuningriigi parlamendis ja ka hääletus sellel või siis järgmisel nädalal. ja läbipaistvuse huvides ma palun, et nõukogu võib-olla ütleks, et milline on see riik, millel on kõhklusi, et äkki te võiksite mainida seda riiki, nii et äkki te ütleksite Hispaania välja siis oma järgmises sõnavõtus äkki me vaatame seda teha ja siis me saame ka läbipaistvust tagada nõukogu poolelt. järgmisena Jan Albrecht. I have to say uh, I uh, mina olen täiesti nõus sellega, et ilma täieliku pildita on väga raske hinnata. me oleme liikunud edasi äh, Lissaboni lepingute ja parlamendi õiguste hartaga ja sellepärast on tähtis, et me teeksime järeldused teatud äh, erandite kohta, sest minu arvates ei saa koostöömenetluses erandeid ette näha, nagu näiteks vahistamismääruse puhul või siis ka äh, uurimismääruse puhul ilma et samal ajal ei oleks teised menetluslikud õigused kaasatud, nagu näiteks äh, kahtlusaluste ülekuulamised ja nii edasi. mulle lihtsalt tundub, et see ei sobitu kokku ja see ei toimi ning parlament peab siin tõesti tegema omad järeldused, ütlema siis, et äh, me, kas me täiesti eraldame mõned valdkonnad või me otsustame, et äh, komisjon peab äh, hoolitsema selle eest, et teatud põhiõigused äh, on kohustuslikud, et äh, liikmesriigid ei saa öelda, et nad jätavad need välja või et nad paluvad nende osas erandit, eriti kui see puudutab koostöömenetlusi. nii need asjad ei saa käia ja sellepärast mina eeldaks, et komisjon väga tähelepanelikult vaatas, vaataks, kas on ka vastuolusid äh, erandite ja uuesti liitumiste osas ja kontrolliks seda ka lepingute valguses. näiteks äh, ma ei usu, et äh, see kohtualluvuse ja ka õigusliku koostöö puhul on see kõik kooskõlas ka Euroopa Inimõiguste Kohtu eh, kohtuotsustega, nii et tõesti, ma arvan, et seda kõike tuleks kontrollida ja eriti tuleks vaadata täpselt ka lepingusätteid ja seda, kas siin on mingeid vastuoluseid, sest ma kardan, et praegusel hetkel siin õõnestatakse täiesti teatud eh, lepingulisi põhimõtteid veel üks kõneleja on härra Pätten, tahan kontrollida, kas keegi veel soovib sõna saada. kui ei, siis annan sõna viimasele kõnelejale. aitäh, härra esimees, võib-olla ma lihtsalt võiksin härra Infeldile kinnitada, et tõesti, meil on jah, kurjategijate vaba liikumine ja meil on väga palju organiseeritud kuritegijaid, gängstereid ja ja tapjaid ja mõrvareid, kes võivad ilma takistuteta Ühendkuningriiki tulla vabandust, laske mul ka rääkida, mina küll teid ei katkestanud. mõned küsisid ka seda ülevaadet äh, äh, taasliitumiste erandite kohta, need on minu äh, veebileheküljel ka üleval koos ka analüüsiga selle kohta. kuulge, meenutage, millest me siin räägime me räägime praegusel hetkel õiguslikest meetmetest, institutsioonidest, mis hakkavad siin järelevalvet toestama Inglise seaduste üle ja ka võib-olla teie koduriikide seaduste üle. meie seadused lähevad tagasi kaheksandasse, üheksandasse sajandisse ja meie ülesandeks on mõista süüdi äh, need, kes on süüdi ja kaitsta ka süütuid aga see viimane osa praeguse seadusandlusega täiesti lõhutakse ära. ma tahaksin teile natukene rääkida seda, eh, mis eh, toimub meil alamkojas. jah, tõesti, tegemist on sõltumatu riigiga ja sellepärast alamkoda peab selle üle hääletama ja David Cameron eh, on selles osas täiesti õigelt ka seda öelnud. kahekümne üheksandal oktoobril Cameron ütles, et tal õnnestus saavutada äh, see, et väga paljud pädevused tulid tagasi äh, Ühendkuningriigile, sellepärast et jäeti eranditeks väga paljud äh, meetmed, aga ta ütles ka, et meil on siin kaitseklauslid, ta ütlesid, et äh, inimesi ei saa välja anda millegi eest, mida ei peeta kuriteoks Ühendkuningriigis, ta ütles, et Briti kohtunikud võivad üle hinnata vahistamismäärused ja nii edasi see otsus saada erandit saja meetme osas ei ole väga tähtis. Need meetmed, millest me räägime, ei ole väga tähtsad. Nad on üleüldiselt kas liiased või üldse mitte tähtsad. Need meetmed, mille osas meil on erand, on, ei ole üldse tähtsad ja alamkoda on äh, öelnud, et et see, mm, äh, need lisaerandid ja uuesti liitumised praegusel hetkel jõudude vahekorda absoluutselt ei muuda ja alamkojale jäävad kõik need pädevused, mis tal on siiani olnud ja nagu öeldud, välja ei tohi kedagi saata, kui seda tegu ei peeta Ühendkuningriigis mõrvaks, aga see kehtib ainult kuritegude kohta, mis viidi läbi Ühendkuningriigis, mitte ka väljaspool. Euroopa vahistamismääruse puhul, nagu te teate, tegemist on tõesti ainult mingite äh, kindlate süüdistustega ja meie seadus ütleb ka seda täiesti selgelt. Euroopa vahistamismääruse puhul on aga kolmkümmend kolm kuriteo kuriteo väljatoomist, siin räägitakse pettustest, skeemitamistest ja nii edasi. nii et äh, võib-olla parlament on meil täis petjaid ja skeemitajaid, aga neid ei saa süüdi mõista, sellepärast et kui ei ole kindlaid tõendeid, siis ei saa midagi teha ka vahistamismäärusega. võib ükskõik tulla ükskõik millise süüdistusega ja paluda nende kinnivõtmist peaminister Cameron ütles, et tal on võimalik äh, need küsimused tagasi lükata, aga tuleb arvestada ka proportsionaalsusega. ja inimesed on öelnud, et äh, nemad ei ole valmis äh, ja nõus sellega, et et neid hakatakse niimoodi kohtlema, nii et ma ei saa aru, miks on halb see, et keegi antakse välja, kuigi on tegemist väga väikese töö eest, kuigi on küll tõendid, aga samal ajal ei anta välja seda, mille puhul tõendid on, tõendeid küll pole, aga tegemist on suure kuriteoga. nii et tõesti, tegemist on täiesti etteennustamatu olukorraga, sellepärast et äh, äh, mandril on hoopis teistsugune süsteem ja kui keegi võetakse kinni, siis me ei tea, kui kaua teda kinni peetakse. ma tahaksin veel ühte asja öelda, enne kui te äh, Äh, mult mikrofoni ära võtate. tegelikult küsimus on selles, et me praegusel hetkel oma hästi toimivat sajandit vana ju, juriidilist süsteemi, mis on õiglane, nüüd soovime siin asendada ebaõiglase täiesti katsetamata süsteemiga ja me anname kohtualluvuse üle Euroopa kohtule, võtame kohtualluvuse ära Inglise kohtutelt ja, ja tegemist on äh, Äh, sammuga, mida ei saa enam tühistada. me praegusel hetkel õigusriigi põhimõtted asendame Euroopa Liidu ideoloogilise poliitikaga ja ma loodan, et vähemalt minu teada alamkoda küll ei kavatse mitte midagi sellest vastu võtta. ma sugugi ei tahtnud äh, siin takistada demokraatlikku diskussiooni, lihtsalt tahan, et kõneaeg jaguneks võrdsemalt. ja sellepärast soovisin, et kõneaega ületaks. kas teil on menetluslik küsimus? ma loodan, et see on nii proua Intvelt, ma tahaksin lihtsalt meenutada lugupeetud komisjonile, et kui siin öeldakse, et Ühendkuningriigile surutakse peale täiesti võõrast seaduste süsteemi, siis meenutaksin, et Briti kolleegid on ka osalenud nende otsuste langetamises, nii et nii võõras see ei olegi. tänan, et meenutasite, et meie alamkoda on äh, selline leplik kamp, kes selliste asjadega nõus on hea küll, kolleegid, ma muidugi sooviksin seda huvitavat arutelu jätkata, aga äh, igal juhul suur tänu sulle, Sofi, selle väga hea märkuse eest. ma arvan, kolleegid, et sellega võime arutelu lõpetada. ja annaksin nüüd sõna kõigepealt komisjonile ja seejärel nõukogule vastusteks neile sisulistele märkustele. kõigepealt siis komisjon suur tänu. ütleksin vast paar sõna vastuseks numbreid puudutavale küsimusele ja sellele küsimusele, mis puudutab selgust, mis saab või milline on olukord pärast esimest septembrit. ma tahaksin rõhutada komisjoni seisukohta, et see kokkulepe, mis me saavutasime Ühendkuningriigiga juunis, näitab, et me oleme suutnud täita oma ülesannet, mis on meile pandud lepinguga, mis puudutab Schengenit. ja me leiame, et tegemist on sidusa paketiga, mis puudutab meie kohustusi vastavalt lepingule. ja ma olen täiesti kindel, et just nii see on muidugi tuleb see panna laiemasse konteksti, aga just see oli ülesanne, mis meile lepi-, aluslepinguga on pandud. nüüd arvude kohta oli neli instrumenti, mis komisjoni meelest oli vaja lisada nimekirja, mille Ühendkuningriik oli algselt välja toonud, me arutasime seda Ühendkuningriigiga, jõudsime ühise arusaamale, mis puudutab Europoli ja Euroopa õigusalase koostöövõrgustikku. miks need arvud võib-olla kõlavad nii, nagu nad hästi kokku ei läheks, sellel on mitmeid põhjuseid. üks neist on äh, Lissaboni lepinguga kooskõlla viimise menetlus. see tähendab, et iga kord, kui võetakse vastu õigusakt vastavalt Lissaboni lepingu raamistikule, siis see nii-öelda kustutaks, kustutatakse kolmanda samba nimekirjast. nii et äh, siin on pidevalt toimunud väikesed nihked koguarvudes ja sellepärast võivad need arvud tunduda kohati veidi kummalised. näiteks Euroopa uurimismäärus, selle vastuvõtmine, selle tagajärjeks oli, et raam otsus, mis puudutab äh, varade külmutamist, äh, viidi ka äh, vastavusse Lissaboni lepinguga, see langes sellest nimekirjast ära, nii et see on põhjuseks, miks need arvud võivad tunduda kummalised. arvan, et on oluline ka saavutada selge arusaam kogu õigustikust, see on aga võimalik alles esimeseks detsembriks. siis on meil olemas selline kindel lähtepunkt ja ülevaade olukorrast. nii et just seda püüame saavutada ja meie kolleegid äh, nõukogu peasekretäriaadis püüavad seda saavutada, et meil esimeseks detsembriks oleks üks selge nimekiri, et oleks selge, kuidas õigustik äh, muutub üleminekuperioodi lõpuks. ja lõpetuseks, mis puudutab menetluslikke küsimusi, siis äh, võtan selle teadmiseks ja tegelen sellega, aitäh. aitäh, nõukogu palun, härra Colombo. aitäh, härra esimees proua Intfeldi küsimusele vastuseks. Te juba nimetasite, härra esimees, selle riigi, kellel on reservatsioone. tegemist on üpris pika aruteluga. mitmed liikmesriigid on nimetanud oma kahtlusi, suur osa neist, suure osa neist suutsime hajutada, aga on siiski ainult üks reservatsioon see ei puuduta tegelikult Schengenit, vaid äh, puudutab Prümi otsuseid. nimelt see küsimus, kuidas käia ümber äh, Briti niinimetatud business case'iga ja see puudutab siis Ühendkuningriigi deklaratsiooni selle kohta. küsimus on siis vastastikuses, äh, mis puudutab selliseid ärijuhtumeid. me peame praegu kahepoolseid läbirääkimisi ja loodetavasti see viimane reservatsioon suudab, suudetakse lahendada. me muidugi ei saa siin sõna võtta selle riigi nimel, kellel see reservatsioon, aga loodame, et see asi saab varsti lahenduse. suur tänu! Eh, tegelikult eh, lõpetaksingi selle arutelu, kui ükski kolleeg rohkem sõna ei soovi, selle märkusega, et Euroopa Parlamendi huvitavad muidugi õiguslikud küsimused, aga mitmed liikmed tõstatasid ka täiesti õigustatud poliitilisi küsimusi, võttes arvesse arutelu, mis toimub Ühendkuningriigis ja meie parlamendina Ehm, muidugi oleme huvitatud sellest arutelust, sest nagu ka Jan Olbricht ütles, siis see puudutab ka teisi liikmesriike, kes võtavad vastu õigusakte selles valdkonnas. Ehm, nii et tahan ka selgelt välja öelda, et minu väljaütlemised on, on lihtsalt puhtalt äh, et, et minu isiklik vaatepunkt on, et ma toetan Briti valitsust selles küsimuses, kuigi ma muidugi komisjoni juhin siin erapooletult, aga see on lihtsalt minu isiklik arvamus. Sofi Intvelt. jah, tahtsin lihtsalt veel lisada, et ma mõistan, et komisjonil läheb veel aega selle asjaga tegelemiseks, aga Teil peab ju ometi olema juba midagi käegakatsutavat, mis oleks peaaegu valmis, sest et juba kolme nädala pärast on ju vaja täielikku nimekirja, nii et ma tahaksin seda täielikku nimekirja, et millistest millistest õigusaktides osalemisest ähm, Suurbritannia loobub ja millise, millistega taas liitub, sest ma tõesti tahaksin ka selle, ma tahaksin seda teavet saada ka institutsiooniliselt ja ametlikult ja teine küsimus veel, mulle tundub, et komisjon ja nõukogu võiks tulla parlamenti, mulle meeldiks küsigi täiskogule, et anda meile teada, mille suhtes on kokku lepitud ja milliste aruteludega jätkatakse. tegemist on ju ka konstitutsioonilise küsimusega. jah, mõlemad märkused on täiesti asjakohased ja ma arvan, et oleks väga hea, kui komisjon saaks meile tõesti aruande esitada. aitäh selle märkuse eest. aga arvan, et võime sellega arutelu lõpetada. aitäh, äh, kolleegid äh, ja aitäh, Sofi, me kindlasti teeme seda, mis sa ütlesid ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. The next um, the final järgmine ehk viimane päevakorrapunkt täna hommikul on kirjalik küsimus komisjonile, mis puudutab äh, riikliku julgeoleku definitsiooni ning äh, äh, vastavalt reeglile sada kolmkümmend peab kirjalikule küsimusele vastama kuue nädala jooksul ja kui seda ei juhtu, Eh, pannakse see vastutava komisjoni päevakorda. proua Intvelt esitas oma küsimuse kahekümne seitsmendal augustil kaks tuhat neliteist, komis-, vastas kuueteistkümnendal oktoobril kaks tuhat neliteist, mis on siis ku-, rohkem kui kuus nädalat hiljem. seega proua Intveldi eh, palvel panen selle eh, küsimuse täna päevakorda. Sofi, sul on sõna. tänan, esimees. tegelikult on see küsimus üsnagi lihtne võtame vastu palju õigusloomelisi tekste, palju meetmeid, julgeolekumeetmeid, mis kõik on seotud riikliku julgeolekuga. me ei mõtle selle peale. ma sooviksin teada, et kuidas õiguslikult äh, defineerib Euroopa Komisjon riiklikku julgeolekut seega ma küsisin seda komisjoni käest, komisjon vastas liiga hilja, Neil ei ole oma definitsiooni, sest äh, see sõltub liikmesriikidest. see paneb mind imestama, mina ei ole jurist, aga kui komisjon teeb õigusloomelisi ettepanekuid, mille aluseks on definitsioon, eh, mm, eh, kui näiteks õigusloomelise ettepaneku eesmärgiks on riiklik julgeolek, siis väga kummaline on see, kui sellist definitsiooni ei ole ja eh, küsimus on siis selles, et eh, millise riigi eh, julgeolekust on juttu. ma leian, et seda ei peaks defineerima liikmesriigid, sest me võtame vastu õigusloomelisi tekste, mis kehtivad üle terve Euroopa Liidu. näiteks on safe harbori kontseptsioon, mille võttis kasutusele Euroopa Komisjon ning see, eh, seal on viited riiklikule julgeolekule, nii et kuidas saab komisjon öelda, et eh, liikmesriigid on need, kes seda küsimust defineerivad, kui ta võtavad vastu sellise teksti, mis viitab safe harborile, eh, kui tal ei ole mitte mingisugust õiguslikku definitsiooni. riiklik julgeolek riiklikku julgeolekut mainitakse selleks, et Äh, et selgitada, millise äh, piirini äh, see õigusloomeline tekst või seadus kehtib, nii et minu meelest on see täiesti šokeeriv, et ei ole ju olemas üht, ühist definitsiooni, soovin vastust. Okay, so um, we're going to hear what the commission's kuulame siis, mida komisjonil selle definitsiooni kohta öelda on. ja need Äh, kolleegid, kellel on küsimusi, siis see puudutab, äh, meil on vaja definitsiooni, sest see äh, teema kordub aina igasugustes õigusloomelistes tekstides, mille me vastu võtame ning sellega seoses pole üllatav, et me selle küsimuse juurde jõudsime ja ma pöörduksin nüüd komisjoni õigusteenistuse poole. suur tänu teile lugupeetud daamid ja härrad. vabandust, et hilinesime lugupeetud äh, saadiku küsimusele vastamisega, mis nüüd asja sisulist külge puudutab. siis äh, riiklik julgeolek äh, on mainitud aluslepingu artiklis neli lõikes kaks ja nagu lugupeetud saadik seda ütles, seda mainitakse ka teistes õigusaktides. sooviksin rõhutada, et äh, nagu kõik muud Euroopa Liidu õigusaktid, mis ei puuduta otseselt äh, liikmesriigi seadust, äh, Äh, siis äh, seda äh, tuleb universaalselt tõlgendada ning selles on pädev Euroopa Kohus. me ei saa öelda, et, et selle mõiste defineerimine on jäetud liikmesriikidele. loomulikult artikkel neli Euroopa Äh, äh, aluslepingutes äh, ütleb, et liikmesriigid on vastutavad oma julgeoleku eest, kuid see on, ma usun, tegu autonoomse terminiga ning see on mainitud ka seda, et siin on tegu Euroopa pädevuste teatud piiramisega. küsimused mis on üldiselt seotud riikliku julgeolekuga, on vast-, sel-, nende puhul tuleb öelda, et vastused on üsnagi üldise iseloomuga. komisjoni kohustus on vastata eh, edasistele küsimustele, spetsifitseerides selle kontseptsiooni erinevaid aspekte mis näiteks on seotud äh, sekundaarse õigusloome küsimustega, aitäh. Sofi, ma vist äh, avan äh, Pandora laeka, ma, no võimalikult väikelaevas, palun see on väga tähtis küsimus, selline eh, see iseloomuga arutelu ei äh,, me peaks, see oleks rohkem väärt. loomulikult liikmesriigid vastutavad julgeoleku eest oma territooriumil, see on ju ilmselge. aga see termin, seda kasutatakse väga paljudes seadustes ja ka rahvusvahelistes lepingutes Äh, ja see on põhjus äh, selleks, et äh, erandeid teha põhiõiguste osas, läbipaistvuse osas, kodanike õiguste osas. kui meil on põhjusi teha erandeid oma põhiõigustele, siis õiguskindluse tõttu peaksime me täpselt teadma, mis alused nende erandite jaoks on olemas ja me ei saa lubada, et mitte ainult Euroopa liikmesriikides, vaid ka kolmandates riikides on see definitsioon igal pool erinev. väga tihti sõlmime me rahvusvahelisi lepinguid, kus öeldakse, et rahvusvaheliste et riikliku julgeoleku tõttu, aga mis riigi julgeoleku tõttu? kui me näiteks edastame reisijate andmeid äh, Ameerika Ühendriikidele, nad, äh, mida see tähendab, kas see tähendab seda, et Ameerika Ühendriikide riiklik julgeolek defineerib seda, millal Euroopa äh, seadus kehtib minu kohta, mina sooviksin tõesti seda teada komisjon on see, kes peab meile defineerima näiteks safe harbori küsimust, seda ju otsustab Euroopa kodus mitte Euroopa riigid, mitte Ameerika Ühendriigid, mitte parlament, vaid komisjon. nii et kui komisjonil on selline oluline õigusloomeline äh, töö käsil ja komisjon on see, kes ise otsustab, siis äh, Eh, peaks olema ju ilmselge, milliseid eh, õiguslikke eh, õiguslikke termineid ta kasutab, me peame seda küsimust arutama edasi ja meil oleks vaja Euroopa Komisjoni õigusteenistuselt vaja kirjalikku vastust, põhjalikku vastust ja seda ka nõukogu ja parlamendi poolt, sest kõik need kolm institutsiooni võtavad vastu õigusloomelisi tekste ja me peaksime selle definitsiooni osas kokku leppima isegi eh, kui kokkuvõttes otsustavad liikmesriigid, aga kodanikud peavad olema ilmse, eh, peavad aru saama sellest, et millal meie seadused kehtivad, millal mitte, meil on seda definitsiooni vaja. Sofi kolleegidele sooviksin eh, teile meenutada, et kohe saad sina, Ise-Raian, et, et see definitsioon on oluline sest äh, see definitsioon äh, liikmesriikide jaoks äh, on end, riikide enda vastutuse all, aga kui tegu on koostööga liikmesriikide vahel, siis muutub olukord palju keerulisemaks. ja siis on olukord palju hajusam ja keerulisem. nii et meil on vaja selgust selles küsimuses ja peame mõtlema selle peale, mida ütles äh, õigusteenistus. Äh, meil on arvatavasti vaja palju nüansseeritumat ja detailsemat äh, seisukohta. nii et peame selle küsimusega palju detailsemalt tegelema. nii et suur tänu selle küsimusega hakkasite tegelema ja Jan, soovid samuti sõna võtta? tuleksin tagasi selle pakkumise juurde, mis puudutab detailsemaid küsimusi. mul on üsnagi palju küsimusi, eh, sest eh, alati on küsimusi, mis jäävad ebaselgeks, eh, kui Eh, see termin Euroopa Liidu õiguslikes tekstides kasutatakse sõna liik-, riiklik julgeolek, siis see peab tähendada, saab see tähendada ainult kas liikmesriigi julgeolekut või Euroopa Liidu julgeolekut. ja teine küsimus on selle ulatuses, mida peaks samuti arutama, kui õiguslikku teksti arutada, kas teie tõlgenduses, kas see võiks eh, katta eh, majanduslikke riiklikke huvisid või äh, Eh, see võib katta näiteks ka teiste eh, liikmesriikide eh, valitsuste järele luuramine. nii et kuhu see definitsioon meid lõpuks viib? see vääriks pikemat arutelu. võib-olla võiksite sellele vastata Monika, sinul on samuti omapoolne panus. ja siis äh, julgusteenistus võtab kokku. härra esimees, kallid kolleegid, ma arvan, et see arutelu on nii raske ka sellepärast, et äh, mõiste riiklik julgeolek sõltub väga palju olukorrast, äh, millal teda kasutatakse näiteks kui on toimunud mingi terrorirünnak või on terrorioht, siis riiklikku julgeolekut defineeritakse hoopis teistmoodi kui kolm kuud enne rünnakut. nii et tõesti, küsimus on selles, millised põhijooned oleks võimalik paika panna selleks, et seda mõistet kuidagigi äh, Äh, defineerida ja mõistetavaks muuta. aga tõesti, julgeoleku definitsioon sõltub sellest, milline on julgeolekualane olukord. nii politseijõud kui ka menetlevad jõud või ka kaitsejõud defineerivad seda mõistet täiesti erinevalt vastavalt olukorrale ja vastavalt sellele reaalsele olukorrale, mis tegelikult on olemas. peale selle ka vastavalt sellele, milline on ohupotentsiaal. ma leian, et on mõistlik selle üle üksikasjalikult arutada, aga ma kardan, et väga raske on leida ühte mõistet, mis kataks ära igat situatsiooni, mis võib ette tulla. Yeah, I mean, I agree. We're about... ma olen täiesti nõus, tõesti, me oleme praegusel hetkel juba jõudnud äh, äh sisejulgeoleku strateegia juurde ja äh, liikmesriigid kasutavad siin Euroopa Liidu meetmeid ja meil on vaja tõesti definitsiooni selle kohta, et mis on siis riiklik julgeolek just selles kontekstis. tegemist on tõesti väga hea küsimusega, väga hea võimalusega. Äh, Marju, sa soovisid ka midagi öelda? Äh, aitäh! mul on väga hea meel, et Sofi tõstatas selle küsimuse ka selles mõttes, et äh, riiklikku julgeolekut kasutatakse tihti vabandusega näiteks äh, äh, sõnavabadus, informatsioonivabadus, meediavabadus äh, või ka see, kui me rääkisime olukorrast Ungarist ja kus me nägime just sellist lähenemist, kus vabandusena seda kasutati. nii et tõesti on väga tähtis, kui me seda arutame, me täpselt paneksime ka paika, mis kohe kindlasti ei puuduta riiklikku julgeolekut mis puudutab poliitilisi õigusi, vabadusi, siis tuleb selgelt öelda, mis ei ole äh, riiklik julgeolek, et millal ei saa seda riiklikku julgeolekut vabandusena kasutada selleks, et mingeid piiranguid äh, sisse viia, inimeste õigusi piirata. jah, meil on tõesti ka julgeolekuerandid. Äh, kui sellega oleme arutelu ammendanud, ei siiski proua Jolie. I, I just thought that we ma mõtlesin, et me ei saa seda arutelu riikliku julgeoleku ja põhiõiguste üle lõpetada, ilma et me räägiksime, milline on praegune olukord. rahvusvahelises ajakirjanduses räägitakse, et äh, kolmsada nelikümmend 340 äh, hargmaist ettevõtet ei ole maksnud makse, vaesus tõuseb äh, ja sellepärast ei ole üldse riikidel võimalik hoolitseda julgeoleku eest. seda kõike on tehtud äh, Luksemburgi toetusel ja meie komisjoni president, äh, tema käes oli taktikepp tegemist on õudse uudisega, aktuaalse uudisega ja ma arvan, et meie komisjon peaks sellega arvestama, seda arutama. ma küll ei tea, mida me saame teha selles osas ära, võib-olla koordinaatorid peaksid kokku tulema ja välja töötama resolutsiooni selles küsimuses ma arvan, et praegusel hetkel see on kõikides uudistes äh, ja see mõjutab väga palju meie ühiskonda ning ka põhiõigustalast olukorda. mõelge laste peale, just lugesin äh, täna hommikul, ei, siiski paar päeva tagasi äh, ajakirjast äh, olukord, laste olukorra kohta Philadelphia's, nad on nii vaesed, nad on, elavad allpool vaesuse piiri ja seda kõike selle Luksemburgi maksuparadiisi pärast ja selle kolmesaja neljakümne lepingu pärast, mis sõlmiti siis, kui Jean-Claude Juncker oli seal peaminister. nii et tõesti, ma arvan, et me peame sellega arvestama. jah, ma olen ka lugenud neid uudiseid ja vaatan, kas meil on vaja sekkuda aitäh, kallid kolleegid, kui sellega on arutelu ammendunud, siis palun, et õigustalitus äh, tuleks veel nende küsimuste juurde, mida tõstatas just härra Albrecht komisjoni õigusteenistus kas ma olen ka meie õigustalitust näinud, jah, komisjoni õigusteenistus, kas te tuleksite tagasi lühidalt nende küsimuste juurde, mina võtan siis arutelu kokku. härra president, kallid kolleegid, ma lihtsalt selgitaksin, et esindan siin õigusteenistust, mis äh, tegeleb just selle parlamendi küsimusega, aga ma ei ole siin see õigusteenistus, mis annab õiguslikku nõu komisjonile. tahan veel kord äh, toonitada ja välja tuua ka seda, mida ütles äh, proua Hoolmeier riikliku julgeoleku kontseptsioon ja selle defineerimine sõltub väga palju erinevatest olukordadest ja meetmetest, see aga tähendab seda, et me peame kõik meetmed põhjalikult läbi analüüsima ja vaatame, mis oli seadusandja tahe nende meetmete vastuvõtmise taga, nii et võib-olla tõesti me peaksime välja tooma kontseptsiooni erinevad tähendused erinevate meetmete puhul ja peaksime tegema vahet Äh, siseseadusandluse ja rahvusvaheliste lepingute vahel. kordan veel kord seda, mida ma olen juba öelnud, otse loomulikult äh, komisjon on valmis vastama ka kõikidele lisaküsimustele, mis tulevad kirjalikult selleks, et vastata veel kord ja selgitada veel, kui on seda vaja teha. ja üritame seda teha järgmine kord ka tähtaegade raames. kas te soovisite ka sõna saada, kas te jäite mul ka silmavahe? jah, suur tänu, just pärast komisjoni esindaja vastust nüüd tahaksin siiski veel öelda, et võib-olla oleks hea, kui ka meie teadusuuringute teenistus teeks kokkuvõtte selle kohta, et kas liikmesriikide või ka ÜRO tasandil on mingi definitsioon juba et me saaksime selle üle vaadata ja sellest lähtuvalt arutelu edasi pidada. minu arvates oleks sellest väga palju kasu. see on suurepärane soovitus, ma kavatsesin ka seda välja pakkuda. Sofi, sa võid kirjutada need lisaküsimused ja ma edastan need jah, jah, kui ma võtan kokku nüüd selle, mida komisjoni õiguslik teenistus ütles praegu, siis me tegelikult ei tea, mis see täpselt on ja iga kord vastan sellele, kuidas vaja, teen seda. Sofi, palun tee positiivseid ettepanekuid, ütleb härra esimees. ja, ja me pidime viis aastat, viis minutit tagasi hakkama seda aru, küsimust alles arutama, nii et erandkorras meil on isegi aega rohkem kui vaja. ma ei ole küll jurist, aga ma olen selles komisjonis päris palju õppinud ka seda, et äh, õigusriigi põhimõtete üheks tähtsamaks põhimõtteks on etteennustatavus. seadused peavad olema etteennustatavad, jah, kui te ütlete, et meil on see riikliku julgeoleku kontseptsioon, aga me ei tea, mis see on ja me tõlgendame seda vastavalt olukorrale, siis ei ole ju võimalik mitte midagi ette ennustada. aga kui riiklikku julgeolekut äh, kasutatakse põhjendusena selleks, et teatud ajal teatud põhi, teatud põhimõtted lihtsalt äh, äh ära kaotada, siis jah, ma saan aru, mida teie ütlete, proua Olmaier, aga siiski olukord peaks siiski olema etteennustatav, et äh, jah, et olukord on selline, aga ma tahan teada, kes otsustab kes otsustab, millal hakatakse kasutama piiravaid erandeid, isegi kui me ei tea, mis asi on definitsioon. või veel hullem, kui meil on olemas seadusandlus, kus on kakskümmend kaheksa erinevat erandit või isegi rohkem, sellepärast et äh, see võib puudutada ka USA, Hiina, Venemaa või jumal teab kelle riiklikku julgeolekut, nii et selline olukord ei ole vastuvõetav. ma ei sea kahtluse alla seda põhimõtet, et teatud äh, õiguslikud kaitseklausleid äh, on võimalik äh, riikliku julgeoleku kaalutlustel mingis hetkes ära kaotada, aga siis me peame täpselt teada saama, millist definitsiooni selle puhul kasutatakse. nii et minu ettepanek on järgmine kuna on üks selge juhtum, mida ma mainisin, see puudutab safe harborit mida tõlgetatakse just nii, nagu teda tõlgetatakse ja kus komisjon ainuüksi otsustab, mitte keegi teine ei otsusta. komisjon on Safe Harbori lepingusse sisse kirjutanud äh, riikliku julgeoleku mõiste ja komisjon peaks ka siis kindlasti teadma, mida ta selle all mõtles, kui ta seda seadusandlust välja töötas. nii et ma sooviks, et see komisjon ametlikult Euroopa Komisjonilt nõuaks äh, üksikasjalikku kirjalikku definitsiooni riikliku julgeoleku mõiste kohta Safe Harbori lepingus ja me soovime seda saada kiiresti. ma soovin, et komisjon annaks meile ka laiema definitsiooni või ka selgituse, kuidas nad kasutavad seda riikliku julgeoleku mõistet äh, äh seadusandluses siiamaani ja kui tõesti ka meie peame olema distsiplineeritud, siis ma teeksin ettepaneku, et tulevaste seadusandlike ettepanekute või lepingute ettepanekute puhul, kui seal on riiklik julgeolek kirjas, siis tuleb see ka defineerida. siis on ka meil vastutus ja ma teen siis ütleksin, et kõik need muud ettepanekud, mida siin äh, tehti, et kasume, küsime teadusuuringute teenistuselt või õiguslikult teenistuselt, mis nad arvavad, et need on ka väga head jah, aitäh, need olid tõesti kõik väga kasulikud äh, soovitused, kaasame parlamendi õigusliku teenistuse ja paneme selle siis paika uuesti ka päevakorda. tegemist on hea aruteluga ja siin tuleb tõesti natukene seadusloomet veel läbi närida, eriti kuna see on tähtis ka meie tulevaseks tööks. nii et suur tänu, kallid kolleegid, kas äh, päevakorrapunktil muud küsimused on veel midagi tõstatada, ei ole? siiski, jah, palun.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 tuleks sekkuda. tahtsin teile öelda, et te olete väga tore inimene ja väga hea komisjoni esimees, aga meil tuleb tagasi minna selle arutelu juurde, mida me pidasime eile hommikul. üks kolleegidest äh, kasutas äh, kodukorda puudutavat küsimust selleks, et mind isiklikult rünnata. ja nüüd äh, tahaksin kasutada seda võimalust siin ja öelda, et üks asi tuleb selgeks teha, härra esimees. me räägime siin moraali küsimustest, sellest, mis on hea või halb perekondade jaoks ja me mitte kunagi ei väldi neid küsimusi, sest tõesti arvamused sellel mandril on väga erinevad. üks kolleegidest ütles, et talle ei meeldinud minu sõnavõtt. aga iga kord, kui ma kuulen neid äh, moraalseid avaldusi selle kohta äh,, mida siin jagatakse äh,, ka Johannes Paulus teine tõi need seisukohad välja ja mina ei nõustu sellise lähenemisega. mina isiklikult olen valmis alati arutelusid pidama selles küsimuses ja sooviksin, et teie, härra esimees, hoolitseksite selle eest, et me kõik saame võrdselt kõneaega oma sõnavõttude jaoks. ei ole hea mõte kedagi isiklikult rünnata siin kojas nii et hoolitsege palun selle eest, et kõiki koheldaks võrdselt. Te olete seda nüüd kolm-neli korda juba öelnud, ütleb härra esimees, me vist saime aru, mis teie põhimure on, ma mäletan, et teie põhiseisukoht oli eiles väga selge, tegemist oli väga emotsionaalse aruteluga ja te minu arvates küll ütlesite oma seisukoha väga selgelt välja ja tegite seda ka täna uuesti. nii et ma ei, ma ei usu, et oleks olnud vaja täna veel siin sõna võtta selles osas, aga te tegite seda ja no okei okay,, ma panin selle ka kirja. kas on veel muid küsimusi? ei, siis kümnendal ja üheteistkümnendal novembril on meil järgmine koosolek. ja ma lõpetan koosoleku, tõesti, te saite väga selgelt välja öelda oma seisukoha ja aitäh teile selle eest